Il Presidente. Eh, tere pärastlõunast kõigile, meie tänane istung läheb nüüd edasi ning eh, eilse istungjärgu protokoll on kättesaadav, kas teil on märkusi teha, tundub, et ei ole, seega on protokoll kinnitatud. tänane päevakord näeb ette, et meil on ühine aru-,